Yeah, no, no. So, dear members, I will begin um, to lugupeetud äh, saadikud, alustan äh, selle koosoleku juhtimist. meie esinaine ei, ei saanud õigeks ajaks Brüsselisse ja jõuab umbes poole kuueks ehk pooleteist tunni pärast ja palus, et äh, tema äraolekul juhiksid koosolekut äh, aseesimehed, mida ma siis teen. ja kuna me täna pärastlõunal nii hilja alustame, siis äh, teeksin ühe ettepaneku äh, päevakorra projektiga võrreldes, et kuna meil on siin teadusuuringute ühiskeskus, kes annab meile ülevaate oma tööst, siis äh, jätaksin me nende aja samaks ja käsitleksime päevakorrapunkti viis enne päevakorrapunkti neli. päevakorrapunkt neli on härra Hetmani raporti tutvustus, kas me saame nõustuda kõik selle äh, muudatusega ja seega kinnitada päevakorra, see on nüüd küsimus ja vaatan kolleegidele otsa. ei näe, et nad oleksid sellele vastu, seega on päevakorda muudetud. ja teine päevakorrapunkt, koosolekute protokollide kinnitamine kahekümne kuuenda, kahekümne seitsmenda märtsi kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta koosolekute protokoll on olemas äh, veebis ja teen ettepaneku, et äh, kui ei esitata vastuväiteid, siis äh, loeme need selle koosoleku lõpuks kinnitatuks. kuna siin ei ole vastuväiteid esitatud, siis loeme nad kohe kinnitatuks ja nüüd Ehm, teadaanded, et äh, paljud äh, ja äh, kohe viie, viies päevakorrapunkt, paljud kolleegid kindlasti nägid Teadusuuringute Ühiskeskuse näitust märtsikuus Strasbourgis ja seal oli siis teemasid, mis puudutasid regionaalpoliitikat, paljud teemadest olid väga aktuaalsed ka meie töö jaoks ja tervitan siin Emanuela Bellani, kes äh, tegeleb rahvusvaheliste suhetega ja äh, välisesindusega ja tema räägib meile teadusuuringute ühiskeskuse tööst mm, ja selle tööst äh, riiklike ja kohalike omavalitsustega E, mille eesmärgiks on aidata neil teha äh, teadlikke poliitikavalikuid ja räägib ka meie, nende algatusest. Äh, teadus kohtub parlamendiga ja annaksin kohe sõna proua Bellanile viieteistkümneks minutiks umbes ja pärast seda annan sõna saadikutele nende kommentaaride ja küsimuste jaoks. meil on umbes äh, kella viieni aega selle päevakorrapunkti jaoks ja proua Bellan, teil on nüüd kohe sõna kui te olete siin ja on. Thank you very much, thank you very much. aitäh, aitäh, et kutsusite mind ja äh, teadusuuringute ühiskomisjoni äh, selle äh, sellele koosolekule, kõneleja tänab ka tõlke ja uurib, kas töötab ähm, ekraan äh, olen siis Teadusuuringute Ühiskeskusest, tegemist on komisjoni teenistusega ja väga kiiresti äh, annaksin teile lühikese ülevaade, ülevaate meie mandaadist, Teadusuuringute Ühiskeskus on siis komisjoni mm, teaduse ja teadmise keskus, see asutati kuusteist aastat tagasi me öö, tähistasime sünnipäeva ja ja me oleme nüüd tegelemas väga paljude valdkondadega, alates tuumauuringutest kuni väga paljude teiste valdkondadeni ja äh, investeerime väga palju ka teadmiste haldusesse, tulen selle juurde hiljem tagasi. ja meie missiooniks on siis toetada äh, poliitiliste otsuste tegemist äh, peamiselt komisjonis, teeme koostööd rohkem kui kahekümne komisjoni teenistusega, aga ja see on väga oluline, meil on alati väga hea meel äh, ja suur tahtmine teha koostööd ja toetada poliitika tegemist ka riiklikul, kohalikul, piirkondlikul tasandil. me äh, pakume siis ähm, teadusuuringute tulemusi sõltumatult. loomulikult äh, me järgime teaduslikku meetodit, meil ei ole mingit äh, poliitilist tegevuskava ja me oleme sõltumatud ja teeme tööd kogu poliitilise tsükli jooksul umbes äh, kõneleja ütleb, et näidatav presentatsioon, mida tõlkidel ei ole, on vale presentatsioon. kolmkümmend 30 äh, protsenti meie tööst puudutab poliitikate ettevalmistamist ja umbes seitsekümmend protsenti puudutab poliitikate ellurakendamist ja see on see valdkond, mille osas me kõige rohkem tööd teeme piirkondlikul ja kohalikul tasandil, sellepärast et enamus Euroopa Liidu poliitikatest äh, rakendatakse ellu kohalikul tasandil I was mentioning knowledge. No, that's too much um, knowledge management. ja tahtsin rääkida teadmiste haldusest. ja oluline on töötada välja teadusi ja saada uusi teadmisi, aga neid uusi teadmisi on niivõrd palju, et veelgi olulisem on aru saada, et millised teadmised on, mida see tähendab, nii et me investeerime äh, Ehm, sellesse loome teadus teadmuskeskusi, mis äh, on siis sellised keskused, äh, mis koosnevad äh, meie teadlastest, politsei, peadirektoraatide töötajatest, aga ka väljastpoolt tulnud isi-, inimestest, kes siis koondavad mingeid teadmisi, aga ka ähm, sõnastavad neid ümber ja mm, annavad nad, neile sellise vormi, et nad, neist on kasu poliitiliste otsuste tege-, tegemisel ja tahaksin äh, mainida siin eriti territoriaalpoliitika keskusi, et meil on mitu keskust, et esimene ähm, äh, kaks tuhat kuusteist lõime siis selle äh, territoriaalteadmiste keskuse. tahaksin teile tuua mõned näited Ehm, teadusuuringute ühiskeskuse toetus äh, liikmesriikidele ja regioonidele, et miks äh, on see huvitav teie jaoks ja, ja miks see on huvitav meie jaoks? meie jaoks on huvitav teha äh, töö, koostööd poliitikategijatega piirkondades ja linnades, kuna see annab meile olulise sideme tegelikkusega, et kuidas Euroopa Liidu poliitikaid kohapeal ellu rakendatakse ja sellepärast me, niimoodi me saame tagasisidet, et kuidas tegelikult Euroopa Liidu poliitikad toimivad. piirkondadele saame me anda väga palju andmeid äh, ja modelleerimisvõimekust, võrgustumise võimalusi, parimate tavade vahetamise võimalusi. meie eesmärgiks on alati anda kohalikele poliitikategijatele teadmisi äh, ja teavet, et nad oleksid võimelised äh, looma parimaid, paremaid poliitikaid kodanike hüvanguks. ja see on nüüd äh, veel üks näide, meie linnaandmete platvorm, see on osa nendest äh, vahenditest, mida see mm, teadmiste keskus, mida ma enne mainisin, pakub, tegemist on regionaalpoliitika mm, teadmiste keskusega ja see teadmiste keskus äh, pakub tuge ja abi piirkondadele ja linnadele selleks, et rakendada, määratleda, rakendada ja äh, siis äh, kontrollida nutika spetsialiseerumise strateegiaid see on lähenemine, et määratletakse strateegiad, mis tuginevad piirkondade, territooriumite potentsiaalile, aga samal ajal tuginevad ka ähm, Äh, ettevõtluse mm, edendamisele, see kõik, see lähenemine siis kaasab erinevaid osapooli, poliitikategijaid ja hu-, erinevaid huvirühmi ja tuvastatakse, et millised on kohaliku kogukonna vajadused selleks, et paremini oleks ja suunatumalt oleks võimalik kasutada ära Euroopa Liidu vahendeid. teadmiskeskus pakub erinevaid Ehm, vahendeid, erinevaid nõustamisvõimalusi, see on üks neist, eh, millest on kasu linnapiirkondadel. see pilt, mida te siin näite, on, näete, on sama, mida te näete veebilehel, et eh, see on selline andmete kena graafiline kujutamine ja need andmed siis puudutavad linnu seal on äh, erinevad andmed, mis puudutavad siis äh, majandust, äh, linna arengut, transporti ja erinevaid muid asju ja on võimalik jälgida arengut ajalõikes erinevates piirkondades ja siin on võimalik saada juurdepääs andmetele ja see või-, juurdepääs on siis otsuste langetajatel selleks, et määratleda tulevast poliitikat. see on nüüd siin uus näide, veel üks näide Atlas PM kaks punkt viis Atlas. see on äh, siis jälle analüüs, kus me oleme analüüsinud erinevaid äh, linnapiirkondi, mis äh, siis annab meile Äh, andmed äh, saaste kohta ja sellest võib äh, kasu olla kohalike poliitikutele, et nad saavad anda andmed oma linnade saastuse kohta, et kust see saaste pärit on, kas linnadest endist või naaberpiirkondadest, kas põhjuseks on transport, küte, põllumajandus, et see annab siis nendele poliitikategijatele võimalused, et kuidas nad saaksid sekkuda ja probleeme lahendada seoses peentolmuga. ja energiatõhusus, see on ka üks asi, mille kohta leiate in-, andmeid meie nutika spetsialiseerumise platvormis, platvormil, see näide siin on energeetika kohta, küt-, küte ja jahutamine, mis äh, mille tulemusena tekib rohkem kui pool saastest linnades ja selta, see platvorm saab siis toetada kohalikke poliitikuid selleks, et äh, töötada välja energiatõhusaid lahendusi ja leida võimalusi, et nende energeetikasegu oleks äh, puhtam ja parem vastupidavus, vastupanuvõime, see on ähm, järjest äh, olulisem valdkond, see on üks mudel siin, mille meie teadlased on välja töötanud, mis äh, tugineb osaliselt äh, geograafilistel andmetel, aga seda on rikastatud matemaatilise modelleerimisega ja me oleme teinud koostööd kohalike omavalitsustega, näiteks Milano linnaga ja meie teadlased saavad kohalikke poliitikuid aidata selles, et nad oskaksid hinnata kohaliku taristu, kohalike teenist, teenuste vastupanuvõimet ja parandada nende vastupanuvõimet tulevikus. veel üks äh, uus vahend, äh, mille töötasime välja hiljuti ja mida on tutvustatud äh, Äh, hiljuti parlamendis, see on äh, kultuuriliste ja loominguliste linnade monitor. see on interaktiivne vahend, äh, see hõlmab umbes sadat kaheksakümmet linna, see on, seal on andmed majanduse kohta ja majanduse rolli kohta ja linna kultuuriliste aspektide kohta, et näiteks kui palju seal on muuseume ja teatreid. ja see on jällegi selline tööriist linnadele, kohalikele ametnikele, et näha, et kus, et milline on nende koht, nende linna koht võrreldes sarnase suurusega linnadega. ja see huvitav on see ka sellepärast, et et pärast äh, majanduskriisi me nägime, et äh, linnad, kus oli väga rikas äh, kultuuritööstus, loometööstus, et nende vastupanuvõime majanduskriisi tingimustes oli parem, nii et see võib samuti olla inspiratsiooniallikaks ja sellest võib olla kasu. ja see siin on väga väike osa nendest tööriistadest ja äh, nõustamisvõimekusest ja mehhanismidest, mida me saame pakkuda. ja jätsime siia sissepääsu juurde kaks käsiraamatut, see vasakpoolne, seal on ära toodud kõik need tööriistad, mis meil äh, pakkuda on ja väga äh, hea oleks, kui see oleks teie jaoks huvitav ja siis teine käsiraamat on äh, suudat-, suunatud pigem piirkondadele, et kui teile see huvi pakub, siis oleks meil väga hea meel teiega koostööd teha. ja tahaksin teile nüüd tutvustada meie kõige uuemat algatust äh, teadus kohtub parlamentide ja piirkondadega, et äh, see on pilootprojekt, mille parlament heaks kiitis, maht on üks miljon ja see tugineb äh, algatusele, mille käivitasime kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, mida me siis äh, par-, Euroopa Parlamendiga siin Brüsselis äh, ellu viisime ja siis käivitasime kohalike par- ja riiklike parlamentidega sarnaseid algatusi see pilootprojekt on heaks kiidetud, me oleme just võtnud vastu ka rahastamise otsuse ja see ähm, hõlmab siis kolme tegevust. esimene äh, tegevus, äh, kuussada tuhat eurot, on ette nähtud selleks, et organiseerida ähm, üritusi äh, ja innovatsioonilaagreid pea, pealinnades ja erinevates linnades ähm, mõte on luua selliseid ähm, teemasid ja äh, võimalusi, kus äh, teadlased ja poliitikud saavad kokku ja saavad asju arutada ja taust on siis kahetine, et ühest küljest äh, on väga tundlikud teemad, nagu näiteks libauudised ja see, et poliitiline diskursus, poliitilist diskursust ähm, saastatakse valeandmetega või mingite arvamustega enne, kui me üldse saame kokku leppida, et millised on faktid, mille alusel poliitikat teha. ja teine aspekt on, et teadlased ei tea, kuidas rääkida poliitikutega ja vastupidi. et need on äh, üritused, kus me äh, siis äh, tahame anda neile võimaluse asju arutada, kokku saada ja võimalusel siis äh, jätkata pikema aja jooksul selliseid kõnelusi. me oleme mõningad teemad äh, välja valinud, ähm, millele neil kohtumistel võiks keskenduda, aga kõige olulisem on, et äh, teema oleks äh, kohaliku tasandi poliitikutele vastavas piirkonnas äh, oluline, näiteks see võib puudutada veini, viinamarja kasvatuspiirkonna ähm, tulevikku, selle mm, piirkonna majandust, midagi, mis kohalikele inimestele huvi pakuks ja osaleda saavad siis äh, riiklikud, äh, piirkondlikud parlamendid või siis äh, kohalikud omavalitsused mm, linna tasandil. me tahame neid üritusi rahastada, rahastada ka uurimusi vastavatel teemadel, mida mm, käsitletakse nendel üritustel, neid uurimisi võib läbi viia siis kas enne äh, Äh, üritusi selleks, et toetada seal toimuvaid arutelusid või siis ähm, võib neid läbi viia ka pärast. ja piirkondadel on ka võimalus ähm, teha koostööd äh, selleks, et mingisugust ühist äh, probleemi lahendada või näiteks moodustada selliseid meeskondi, et ühel piirkonnal on probleem ja teisel piirkonnal on lahendus et äh, siis äh, võiks piirkondadel olla võimalus äh, omavahel suhteid sõlmida. ja viimane asi. Ähm, teadusuuringute taristu. Teile teadmiseks, et Teadusuuringute Ühiskeskusel on pea, peakorterid viies pea, riigis, Belgias, Itaalias, Hollandis, Hispaanias, Itaalias, et meil on kuuskümmend üheksa teadustaristut. Need võivad olla väga väiksed või väga suured, nagu näiteks äh, tuumauuringute taristu. ja veel äh, üks oluline algatus on nende taristuvõimaluste äh, avamine teadlastele või isegi ettevõtetele Euroopa Liidu liikmesriikides või assotsieerunud riikides et nende, selle taristu avamine võib olla siis äh, ajendatud äh, sellest, et see on oluline, näiteks et kui meil on mingi ühishuvi, et meie teadusuuringute ühiskeskus ja kohalikud partnerid on millestki huvitatud, siis võiks olla väga, siis võiksid kaasnevad kulud olla väga madalad, aga me võiksime siis oma võimalusi pakkuda ka te-, ka ettevõtetele, et viia läbi mingisuguseid katseid äh, mille tulemusena võiks siis välja töötada uusi projekt, uusi tooteid, mis, millest võiks kasu olla majandusel. ja teavet selle kohta leiate veebist. aitäh veel kord, et mind siia kutsusite ja kui äh, te leiate midagi huvitavat selles, mida ma teile siin praegu rääkisin või meie käsiraamatutes äh, või infobrošüürides, siis võtke meiega ühendust. Äh, ja see uus pilootprojekt, mille parlament heaks kiitis, et me kavatseme võimalusel korraldada üritusi kõigis liikmesriikides, nii et ma tõesti väga paluksin, et te kaaluksite selles osalemist ja meil on praegu ka nüüd võimalus äh, registreeruda selle üritusel osalemiseks, nii et kui see teid huvitab, siis palun registreeruge. aitäh, proua Belon ja küsiksin kolleegidelt, et kas äh, teil on küsimusi või on teil mingi märkus, kas keegi soovib sõna? härra Bogovitš, palun. selleks, et tagada paremat piirkondlikku arengut Euroopa Liidus. mind huvitavad kolm küsimust. kõigepealt, kas te oskate meile öelda, kas maailmas on midagi sarnast ülal maailmas? ja teiseks, kui tähtis on komisjoni jaoks programmide äh, Äh, väljatöötamine, eriti nüüd uue mitmeaastase finantsraamistiku jaoks. kas liikmesriigid samamoodi kasutavad teie töö tulemusi? kas te teete kogemusi, kui töötatakse välja piirkondliku arengustrateegiaid? saad, millel ei ole väga suurt administratiivset jõudlust, saavad ka teie äh, töö tulemusi kasutada palju puudujääke selles osas, kuidas jagatakse infot selle kohta, mida tehakse piirkondades ja et kas uurimiskeskus ka selle peale on mõelnud? suur tänu mulle sõna andmast. minu küsimus puudutab info jagamist mitte ainult linnade vahel ja piirkondlike omavalitsuste vahel, vaid ka organisatsioonide vahel, mis osalevad äh, teie töös. veel üks küsimus. Äh, kas on mingi selgitus, äh, miks te olete esindatud ainult teatud riikides, kui ma ei eksi, siis kõigest viies riigis ja mitte kõikides. aitäh! kas keegi veel soovib sõna saada? kui ei, siis ma esitaksin ka ise ühe küsimuse. see puudutab kriteeriumeid. mida te kasutate strateegiate väljatöötamistel ja analüüside tegemisel, et millised kriteeriumid täpselt on? if there is no other colleague to kui rohkem kolleege Elanile. Thank you very much. suur tänu. suur tänu küsimuste ees, üritan anda endast parimat. esimene küsimus puudutas seda, kas samal ajal tegeleme uuringutega. minu arvates just sellepärast olemegi väga erilised, aga meil on alla kirjutanud lepikutele nii ülikoolidega, piirkondadega, isegi liikmesriikidega, konnale. ja kriteeriumiks on tavaliselt just äh, teaduslikud äh,, teaduslik kvaliteet äh,, me kirjutame igal aastal umbes sajale uuele koostöölepingule alla ja uurimistulemusi avalikustame siis üheskoos erinevate organisatsioonidega, millega teeme koostööd. nüüd äh, nutikas spetsialiseerumine, see on Euroopa Liidus kohustuslik mis puudutab koostööd äh, piirkondadega, ta siis äh, juurdepääsu kõikidele andmetele, mis on äh, sinna kogutud. meil on siin mitmed liikmesriigid ja sada kaheksakümmend kohalikku piirkonda, mis on ennast registreerinud selles platvormis, aga meil on ka väga palju ülesnäidetest selle aasta sügisel esimest korda koondame need inimesed kokku, kus me siis nüüd esimest korda räägime nendest küsimustest, räägime Euroopa mudeli eksportimisest, võetakse väiksemates piirkondades ja linnades, väga raske öelda. see sõltub väga palju teemast, näiteks nutikas spetsialiseerumine loob äh, koostöövõimalusi väga paljude erinevate piirkondade ja linnade vahel. et koostöö suureneb veelgi. infovahetus, jällegi rääkisin kokkulepetest ja koostöölepingutest. meil on peakorterid viies riigis, ma võib-olla ei selgitanud seda päris õigesti, tegemist ei ole esindustega tegemist on osaga peakorteritest, nii nagu komisjonil on peakorterid Brüsselis ja Luksemburgis, siis näiteks ISPRA, meie kõige suurem uurimiskeskus on komisjonis äh, suuruselt kolmas uurimiskeskus, tegemist on osaga peakorterist, juhtumisi on nende kontorid äh, viies riigis tegeletakse siis tuumauuringutega. ja noh, ajaloolistel põhjustel on lihtsalt nii, mille kallal töötada. ma ütlesin kohe alguses, et uurimiskeskus on sõltumatu ja teeb oma tööd teaduslikel alustel aga teiselt pool poliitilised peadirektoraadid annavad siis meile ülesande teatud küsimusi uurida selleks, et oleks võimalik poliitikaid kujundada nendes valdkondades või selle valdkonna meil on siis ka meie töö haldaja, kes siis vaatab selle töö üle ja lepib kokku kaasatud riikidega. Äh, avalikes suhetega tööd, kuidas see on seotud? Communication um,, the need for kommunikatsioonitöö ja parema kommunikatsiooni küsimus, jah, me üritame. me tõesti üritame. meil on kommunikatsioonistrateegia, me räägime väga palju teadlastega teadusest räägime poliitikakujundajatega, räägime üleüldiselt avalikkusega. meil Ispras Itaalias on ka külaliskeskus, kus kodanikud saavad minna ja näha meie tööd, nii-öelda käega katsuda. No. kas teie küsimusele vastati, küsib esimees? aitäh, proua Pilan, aitäh täna siia tulemast, aitäh selle ettekande eest. päevakorrapunkt number neli. see on äh, siis piiri härra Hetmani äh, algatusraporti üle, mis puudutas majanduskasvu toetamist äh, piiripiirkondadest Äh, nendes piirkondades umbes kolmkümmend protsenti Euroopa Liidu elanikest elab, aga samal ajal majanduslikult on, esitleb äh, raporti eelnõud ja teil on nüüd sõna, palun. Äh, härra Hetmani nimel, tema peres oli surmajuhtum, mistõttu tal ei olnud võimalik täna siia tulla. ta pidi jääma Poolasse ja palus mul oma raportit esitleda. tegemist on algatusraportiga mis puudutab siis majandus- ja ka selles tekstis äh, lähtub siis härra Hetman sellest, mida toonases arutelus öeldi. ta üritas tõesti väga palju mõtteid sellest arutelust sellesse raportisse sisse kirjutada. nüüd siin raporti teises poole, et nende piirkondade jaoks, ultraperifeersete piirkondade jaoks tuleb eraldi raport koostada tema oma raportis keskendub neljakümne piiriäärse piirkonnaga Euroopa Liidus. ta on ka juba öelnud, et on valmis variraportööridega tihedat koostööd tegema ja muudatusettepanekuid raportisse sisse kirjutama. komisjon kahekümnendal märtsil eelmisel aastal avaldas teatise, selle küsimuse kohta väga palju tõkkeid, mis takistavad majanduse arengut. komisjon leiab et, et kakskümmend protsenti võimalik kaotada, ütleb komisjon oma teatises ja SKT tõuseks siis kahe protsendi võrra peaaegu üheksakümne. raportis on kolm osa esimeses osas äh, üritab äh, raportöör mistõttu majanduse seis piirialadel on halvem. Äh, nagu öeldud, need takistused on olemas ja töövõtjate jaoks on tihti suureks probleemiks see, kuidas äh, on korraldatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamine. peale selle tuleb rääkida ka sotsiaalsüsteemidest, maksusüsteemist, äh, mis samamoodi võivad tekitada probleeme. sellest tulenevalt äh, ka avalike hangete, avalike kulutuste puhul on vaja reegleid harmoniseerida, seda tuleb teha selleks, et äh, meil oleks võimalik leida ühine nimetaja, et kõik suurem usaldus, suurem paindlikkus ja haridus. hariduse tähtsus tuuakse eriti välja ja ka mitmekeelsuse tähtsus piirialadel siis ka migratsioon, tööhõivealane ränne ja ka pagulaste küsimus. siin tuleb hoolitseda selle eest, et kohalik riiklikul tasandil oleks võimalik teha koostööd ja et koostööd tehtakse ka riikliku tasandi ja Euroopa Liidu tasandiga. tervishoiu valdkonnas tuleks üritada teenuseid pakkuda piiriüleselt. ja kolmas valdkond, Euroopa Liidu vahendite ja programmide kasutamine, territoriaalse koostöö programmid näiteks ja see, mida komisjon oma teadises ütleb, et pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat tuleb äh, nende programmidega jätkata selleks, et meil oleks võimalik administratiivseid tõkkeid kõrvaldada samamoodi peaks olema väga lihtne nende fondide vahendite kasutamine. siin on öeldud, et kõik vahendid, äh, mis on eraldatud, ei leia kasutust ja nagu öeldud ähm, äh,, ka ja ka mina tahaksin omalt poolt ka veel öelda kolm lauset, äh, arvestades neid praktilisi näiteid ja mina olen pärit Sloveeniast, äh, piirialalt Ähm, siis Austriaga ja see, mida siin raportis või minevikus ähm, varem leiti Austrias, et äh, ei ole väga hea, kui räägitakse sloveenia keelt, kuid nüüd väga paljud austrial- väga suurt protektsionismi. ka sellistele probleemidele tuleb äh, raportites tähelepanu pöörata. sotsiaalkaitse äh, pärit teistest liikmesriikidest. nüüd äh, rändekriis, äh, see Balkani koridor, Kreeka, Makedoonia, Serbia, Horvaatia, et koostöö erinevatel piirialade vahel on võimalik. aitäh, härra Bogovitš, äh, selle ettekande eest selles romantilises õhkkonnas, te tõesti üritasite seda juhataja jah, minu jaoks on natukene lihtsam olukord, sest mul on siin iPad ja sellel on ekraani äh, taustavalgustus. ma sooviksin tänada Rablimitsi piiriülene töö, transport, liiklus, teenused, tervishoid, eriti just äh, hädaolukorras äh, tõusetuvad need probleemid äh, näiteks politsei ja tuletõrjujate jaoks. me soovime toetamist ja muud. me peaksime kaaluma rahalisi stiimuleid äh, selliste projektide puhul, mis üritavad äh, teatavaid probleeme lahendada, nagu näiteks äh, tööhõive parandamine. samuti edendamisele ja sisepiiridel peaks meil olema see strateegia, aga samuti välispiiridel meil tuleb mõistlikud äh, ja aru saama, milline võimendusvõimalus meil on olemas järgnevatel aastatel. me peame koordineerima oma tegevust, kasutama ära liikmesriikide poolse panuse ja ma usun, et parlament peab panema paika priori-, bürokraatlike ja juriidiliste tõkete kõrvaldamisel oleks üheksakümmend üks miljardit eurot ja me peame kindlasti ka parandama saja viiekümne miljoni eurooplase elustandard, parlament võtab sellel väga olulisel teemal äh, dokumendi varsti vastu ja jään ära ootama koostööd kolleegidega. teiste fraktsioonide esindajaid, variraportööre ma siin ei näe nii et äh, teises aruteluvoorus annan sõna kõigile, kes soovivad. palun andke raportööri raporti eest, mille ta koostas äh, piirialade kohta. mina ise olen ka ühest sellisest piirkonnast pärit, viie kuni kümme kilomeetri kaugusel on kolme riigi piirid, minu kodupiirkond ja kui nüüd äh, rääkida sellest, kas need projektid on mõttekad või ei ole mõttekad, siis Euroopa Komisjon MFF-is on ette näinud ka nende projektide edasiviimiseks ehk jätkamiseks raha üheksa koma viis äh, miljardit eurot on ette nähtud kuni aastani kaks tuhat äh, kakskümmend seitse, kui vaadata varasemat äh, rahastust, äh, siis see oli kuus koma kuus miljardit, nii et kasv on olnud märkimisväärne. Euroopa Komisjoni jaoks on see prioriteet, see on väga oluline sõnum. kui inimesed elavad äh, piirialal, siis nende jaoks on väga oluline tervishoiu, siis peab olema paika pandud, milline riik vastutab, millise riigi sotsiaalsüsteem maksab. inimestel on põhimõtteliselt suhteliselt suva, peaasi, et nad saavad äh, abi, meil on äh, seega vahend, mille abil kohad äh, ennast ravida ja siis haigekassad klaarivad, kes mille eest maksab. Euroopa Komisjoni teatises ka toonitatakse selliste lahenduste olulisust, Euroopa Komisjon soovib kokku panna ka paljud lubama, see on väga oluline piirialadel elavatele inimestele, kui on olemas selline vahend nimega Sorast. lisaks on veel Euroopa Liidu piiriülesed äh, konventsioonid, see tähendab seda, et Euroopa et ühe või teise projekti puhul äh, rakendatakse ühte või teist liikmesriigi õigust ja mitte mõlemat õigust, see teeb projektide läbiviimise lihtsamaks ja veelgi lihtsam oleks see, kui saaks tegutseda piiriüleselt ja ma kutsun üles Euroopa Komisjoni kirjeldama seda vahendit, ma toon ka muudatusettepanekute kaudu sellesse raportisse sisse, ma soovin, et see raport oleks konkreetsem, nii palju minu poolt, äh, kuna keegi siin rohkem sõna ei soovi, siis ma annan sõna härra Bogovitšile või siiski kõigepealt ehk komisjonile, kes soovib võib-olla reageerida sellele, mida vastata nendele küsimustele. Thank you very much, Mr <clears throat> Chairman <clears throat> Sorry for my voice. Äh, suur tänu, esimees. jah, mul on hääl ära, valgus on ka ära, eriti kaugele me siin niimoodi ei jõua esindan TG äh, Regiot